Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kallid kolleegid. Parlament. Alustame siis eelarve kontrollikomisjoni kokkusaamist ja tahan teile, teid ka õnnitleda, neid, kes on taas siia valitud ja loomulikult eeldame, et teeme head koostööd ja enne kui alustame päevakorrapunktide läbivõtmist, tahan teid kõiki tänada suurepärase koostöö eest viimaste aastate jooksul, kahe poole aasta jooksul. ma leian, et meie eelarve kontrolli komisjon on töötanud tõesti väga demokraatlikult ja ressursse kasutanud ja Euroopa Parlamendis on töö hästi läinud, nii et suur tänu teile kõigile kõigile neile, kes meiega koostööd tegid kahe ja poole viimase aasta jooksul. niisiis ja nüüd alustame siis valimistega. valime uue esimehe eelarve kontrolli komisjonile. tahan teil meelde tuletada, et, et täna valime ka juhatuse ja valime esimehe ja neli aseesimeest. ja see on siis kodukorra artikkel kakssada neli kohaselt. ja nüüd peame tegema kindlaks, kas meil on äh, nimekiri nimekiri asendusliikmete kohta, seda kontrollime siin sekretäriaadiga. jah. Mr Van der Kamp. härra Van der Kamp ja Mrs Pitseron. Nemad on siis asendusliikmed, kas on nii? Markus Piibel on asendusliige ja SND äh, fraktsioonist on kolm inimest puudu ja selle tõttu on neil ka kolm asendusliiget, kas on nii sotsiaaldemokraatidel? kes on siis asendusliikmed? Äh, proua Jutova ja härra Katalin. ja kolleeg Niedermüller on ka siin, suur tänu teile. ja nüüd teised fraktsioonid, ECR, neil on asendusliige härra Kolmar ja härra Tšeneski on ka siin. ja teie, keda te asendate? härra Bradburni, jah? suur tänu ALDE fraktsiooni liikmed on kõik kohal, aga kuue, härra De Jong ja proua Karis, teil on asenduslik olemas, nii rohelistel, ma olen näinud, härra Soltas on juba siin, FTD, kolleeg Arnold on siin ja proua Pika ja Louis Lyon. väga hea. ja nüüd saame alustada hääletamisega. nüüd ma paluksingi, et fraktsioonid esitaksid oma kandidaadid. suur tänu, esimees. EPP fraktsiooni nimel äh, teen ettepaneku proua äh, madam Ingeborg Kressleri. Äh, tema oleks siis eelarve kontrolli komisjoni esimees. suur tänu kas on veel ettepanekuid? ei ole ja kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis saame hääletada mm, ühise heakskiidu muudusel ja kui te olete sellega nõus, et me hääletama konkreetselt ei hakka ja nüüd õnnitlen valitud esimehest. õnnitlen teid, Inge Kressler esimeheks äh, valimise puhul eelarve kontrolli komisjonis ja soovin teile kõike, kõike head uues ametis. ja annan teile nüüd üle kui uuele esimehele, palun, proua Kressle liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für den Vertrauensbeweis. kallid kolleegid, suur tänu, suur tänu teile väga-väga ja loodan, et tõesti vastan teie ootustele ja suur tänu ka Mikelile viimase kahe poole aasta jooksul tehtud töö eest. tema juhtis eelarve kontrolli komisjoni äärmiselt hästi, suur tänu suur tänu kõigi nende jõupingutuste ja aja panustamise eest. ja meil on väga hea meel, et teie olete meiega siin komisjonis koos. ja nüüd järgmine punkt päevakorras, aseesimeeste valimine. kas siinkohal on ettepanekuid? Ordnung muss sein, ja. Es war das war jetzt eine Anregung aus der spanischen Ecke. Da gibt es Vorschläge zu Kandidaten? His, Hispaania delega-, delegaadid, kas on siis olemas ettepanekuid aseesimeeste nimede osas? jah, kõigepealt tahame teid õnnitleda, proua Kresslerit, esimeheks nimetamise puhul, aga nüüd esimehe, esimene aseesimees. meil on kolleeg Reekvogan, suur tänu. kas on vastuväiteid sellele, kui mitte, siis äh, nimetan Terri Kuuni äh, valituks esimeseks, esimeseks, esimeseks aseesimeheks ja ootame head koostööd teiega nii, ja nüüd teine aseesimees, kas siinkohal on ettepanekuid? suur tänu Ekkestele Bordele, mina teen ettepaneku oma uue kolleegi ettepane-, Igor Solters, kes oleks siis teine aseesimees. suur tänu, kas on veel ettepanekuid? Mm, ei näi nii olevat seega me ei pea salajast hääletust korraldama, vaid kasutame siis ühehäälse heakskiidu moodust. suur tänu, ootame teiega head koostööd. ja nüüd kolmas aseesimees, tema valimine. aitäh, mm, proua esimees. Mm, proua Martina Labelva on, keda meie ette paneme. kas on veel ettepanekuid? ei, siis taas ühehäälselt kiidame selle heaks ja ootame head koostööd. ja nüüd neljanda aseesimehe valimine SED pakub välja härra Tanika aitäh, kas on veel ettepanekuid, ei ole? seega me ei kasuta salajast hääletamist, vaid taas ühehäälset heakskiitu. palju õnne teile kõigile ja tulge siis palun siia. mul on väga hea meel, et tean, et äh, saan kõigi teiega koostööd teha ja nüüd ka äh, juhatuses me tegelema te,, peame tegelema siis institutsioonide eelarve kontrolliga ja tahan teile ka meelde tuletada, kui oluline on meie töö Euroopa maksumaksjate jaoks. Ähm, siin on palju võimalusi kaasata inimesi, just neid, kes on siin äh, hiljuti valitud, kõik maksumaksjad ootavad vägagi innukalt teie tööd. aga nüüd liikugem edasi. päevakorrapunkt number kolm. järgmine koosolek on meil kahekümne teisel juulil, nii hommikul kui pärastlõunal. ja sekretäriaat saadab teile ka siis selle tere tulemast paketi, kus te leiate kogu asjakohase inform-, informatsiooni ja kui teil on küsimusi või kommentaare, siis kui neid ei ole, siis lõpetan praeguse äh, koosoleku ja suur tänu teile osalemast!